kümme minutit on juba kolmest möödunud, nii et hakkame aga pihta. tervitan teid kõiki. tervitan vähemalt neid, kes õigeaegselt kohale jõudsid tänasele Välisasjade Komisjoni koosolekule. päevakorrapunkt number üks meie päevakorras kõigepealt. kas teil on kommentaare päevakorra kohta? paistab, et ei. sellisel juhul loeme päevakorra vastuvõetuks. juhataja teadaanded, mul teadaandeid ei ole, nii et läheme kohe edasi päevakorrapunkti kolm juurde. ülevaade Ahveti ja Sede komisjoni lähetusest Norrasse kaks nädalat tagasi. kokku käis Norras üksteist liiget, ahvetist olid Kristjan Dan Breda, Toru Frunzulika, Nina Gill, äh, Vats Khan, Karol Karski ja Javier Naart. Sede komisjonist oli ka kolm kolleeg, kolleegi kaasas Bogdan Strojevski, Anna Komes ja Urmas Paet ning äh, meie koostöödelegatsiooni juht ähm, Jörn Toormann osales samuti meie lähetuses. ja ma arvan, et meie lähetus aitas meil edendada Euroopa Liidu Norra suhteid iseäranis poliitiliste suhete vallas, julgeoleku ning kaitsepoliitika valdkonnas, meil toimusid mitmed tähtsad koosolekud, kohtusime välisministriga, kaitseministriga ja Norra luureteenistuse juhiga. seejärel ammutasime täiendavat teavet külastades erinevaid äh, asutusi koha peal, käisime NATO peakorteris, Norra ähm, peamises õhubaasis, ähm, päästekeskuses Poodöös, äh, Polaarinstituudis, äh, rannikuvalve juures, Arktika nõukogus Tromsöl ja külastasime ka jäämurdjat Kroonprints Haakonit ning käisime vaatamas Teravmägede satelliitjaama kohtusime ka erinevate mõtterühmadega ja käisime vaatamas Norra ülikooli Teramägedes. tahaksin tänada meie Norra esindust ja Norra valitsust, kes korraldasid suurepärase programmi meile koos Ahveti sekretäriaadiga ning kõikide kolleegide nimel võin kindlasti öelda, et me pole kunagi varem käinud sellisel hästi ettevalmistatud lähetusel nii et äh, norrakad tulid oma ülesandega ülihästi toime. loodan, et kunagi saame ka omalt poolt midagi vastutasuks teha, et kuidagigi tänada norrakaid äh, selle kiiduväärt äh, külalislahkuse eest. ma arvan, et me kõik õppisime Norrast väga palju ka väljaspool pealinna Tromsös, äh, Poodöös äh, ja äh, teravmägesid külastades. esmaspäeval, kahekümne seitsmendal augustil tegime ka oma pressiteate ja ma arvan, et praegu ongi minu poolt kõik, nüüd annaksin sõna teistele kolleegidele, kes loodetavasti ka tahaksid paari sõnaga seda lähetust kommenteerida, iseäranis tervitaksin siin Norra alalise esinduse esindajaid, kes meie täna koosolekul täna osalevad. Anna Komes, palun. suur tänu, esimees, olen täielikult päri teiega, tegemist oli suurepärase lähetusega, suurepärase külaskäiguga Norrasse. minu tänu meie Norra võõrustajatele. see lähetus oli äärmiselt huvitav, ületas kõiki minu ootusi, iseäranis sellepärast, et minu meelest on koostöö Norra ja Euroopa Liidu vahel äh, väga võimalusterohke, ma tahaksin, et äh, Norra oleks Euroopa Liidu liige, paraku see nii pole aga meil on terve rida erinevaid võimalusi, kuidas teha tugevat koostööd ning väga huvitav oli tõdeda seda, et paljud meie poliitilised partnerid, koostööpartnerid Norras äh, mõtlevad Brexiti peale Äh, veelgi üllatunumalt äh, kui meie, nad on äh, veelgi rohkem hämmastudes, hämmastunud selle üle, et, et britid sellise sammu ette võtavad ja norrakad on esimesed, kes avalikult välja ütlevad, valmis avalikult välja ütlema seda, et see on ju naeruväärne. naeruväärne on loobuda eeskirjade tegija rollist Euroopa Liidus ja samas nemad ise ei ole Euroopa Liidu liikmed veel, nad, nad julgevad seda välja öelda ja samas nad teevad väga tihedat koostööd Euroopa Liiduga. ja kui Ühendkuningriik vaja väga palju inimesi tööle võtta, et saavutada samasugused suhted Euroopa Liiduga, nagu Norral praegu on. ma arvan, et see visiit oli ka strateegilisest seisukohast väga oluline, iseäranis julgeoleku ning kaitse valdkonnas, seda kahel põhjusel peamiselt. esiteks, Norra on Venemaa naaber ning Norral on tihe koostöö Venemaaga erinevates valdkondades, kalandus, teadusuuringud ja nii edasi. ja samas Norra teab väga hästi, millise poliitilise üksusega on sellise naabri puhul tegemist nii et ähm, Norra toimib nii-öelda rööbiti kahel rindel, ühelt poolt äh, ollakse liitlased Euroopa Liiduga ning äh, samas on neil ka intensiivne dialoog Venemaaga. teine äh, asjaolu, mis mõjutab suhteid Venemaaga, on ka see, et kui me käisime Teravmägedes, siis tõdesime seda, et kliima kliimamuutus, hoolimata sellest, mida ütlevad mõned rumalad inimesed, siiski leiab aset meie ümber ja sellel on tõsised tagajärjed ja tõsised tagajärjed ka julgeoleku ning kaitse seisukohast. kliimamuutuse tulemusena avanevad uued juurdepääsuteed Arktika piirkonnale ning see võib lähimas tulevikus juba tuua kaasa tõsiseid väljakutseid mitte ainult keskkonnakaitse seisukohast, aga ka laiemalt. üheks suureks probleemiks, nagu me õppisime, on ka plasti mõju keskkonnale. see mõjutab tegelikult kogu bioloogilist ahelat ning teadlased teadusasutustes tegelevad selle teemaga tõsiselt huvitav oli ka näha koostööd Venemaaga ja mitte ainult Venemaaga, vaid äh, ka Hiinaga teravmägede piirkonnas. meile öeldi, et äh, Hiina on aktiivne selles piirkonnas teaduslikel põhjustel ning äh, see piirkond pakub huvi äh, nii Hiinale, Venemaale kui paljudele teistele, aga teadusuuringute maski taha võib peita nii mõndagi. Arktika jää sulamine on väga oluline, aga äh, rohkem kui kunagi varem on, on oluline see dialoog, mille Norra suudab jalule saada selliste võimalike partneritega nagu Venemaa ja Hiina. Need on põhjused, miks me peame väga põhjalikult arendama oma koostööd Norraga. külastasime satelliidijaama teravmägedes kus antennide kaudu äh, võetakse vastu teavet, satelliitide poolt saadetavat teavet ning äh, seda teavet siis äh, jagatakse erinevate üksustega, valitsustega, eraettevõtetega, Euroopa ettevõt-, Euroopa Liidu üksustega nagu EMSA ja nii edasi. üüratu maailm omaette millesse on investeeritud väga palju tehnoloogiat äh, ja investeeringuid, ekspertteadmisi, tehakse tõsist koostööd äh, Norra äh, ja erinevate Euroopa ametite vahel, EMSA ja ESA, teised. ja selles valdkonnas on potentsiaal üüratu nii teaduses kui ka tsiviilmaailmas. suur tänu, Anne Komes! kas keegi kolleegide seast soovib veel midagi lisada? paistab, et ei. sellisel juhul lõpetuseks ütleksin omalt poolt, et suurepärane lähetus, tõeline lisandväärtus. jätkakem võimalikult tihedat koostööd meie Norra kolleegidega. ja Norra valitsuse liikmed, Norra välisminister ja teised on alati teretulnud külalised meie välisasjade komisjonis. Läheme siis edasi, päevakorrapunkt number neli. ja Ahveti äh, arvamuse projekt, mis käsitleb vahearuannet mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse kohta. Äh, see on parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks ning see on esimene parlamendi reaktsioon teisel mail vastu võetud komisjoni dokumendile. me lähtume oma varasematest äh, seisukohtadest nagu äh, meie välisrahastamisinstrumentide kohta avaldatud arvamus ja, ja nagu meie varasem arvamus äh, mitmeaastase finantsraamistiku kohta. meie arvamuse koostaja on Maritja Šake, teda ei ole täna kohal, ALDE fraktsioon palus mul selle tema seisukoha ette lugeda. ALDE liikmetest kedagi praegu kohal ei ole, nii et loeksin siis Maritja avalduse teile ette. Maritja Šak, mitmeaastase finantsraamistiku arvamuse koostaja avaldus, äh, algan. pidades arve, silmas Euroopa Liidu ülemaailmseid äh, väljakutseid, tuleb mõelda välisasjade äh, poli-, välisasjade poliitika piisavale rahastusele, paika tuleb panna korralikud struktuurid, nii et rahastamisvahendid oleksid eesmärkide saavutamise jaoks piisavad ning vastaksid meie väärtustele ning oleksid valmis katma vajadusi seoses uute väljakutsetega. komisjon tahab küll läbipaistvust, tahab küll paindlikkust, aga samas ei ole juhtimisstruktuuride kohta konkreetseid ettepanekuid tehtud selleks, et väliskulusid paremini hallata. parlament ei tohiks ennetavalt võtta seisukohta, mis parlamendi Parlamendi seisukohta mitmeaastase finantsraamistiku aruteludes võiks õõnestada. Euroopa Parlamendil peab olema võimalus äh, täita oma rolli poliitilise järelevalve tagajana ja äh, seire ning monitooring on väga oluline äh, üleilmse Euroopa rubriigiga seoses samuti. olles Noh, välisrahastamisinstrumentide töörühma juht, olen valmis tegema teiega tulevikus koostööd Euroopa välisrahastamise teemal, mitmeaastase finantsraamistikuga seoses kui ka Euroopa Liidu välisinstrumentidega seoses. sellega on Marite Šake avaldus ette loetud ja nüüd annan sõna teistele liikmetele, kes on sõna soovinud aga keegi ei ole sõna soovinud. nii et kolleegid, kas teie hulgas on kedagi, kes sooviks midagi lisada? härra Panseri, palun. olge lahke. suur tänu. ma tahaksin omalt poolt tänada arvamuse koostajat aga ma tahaksin ka omalt poolt mõningad asjaolud lisada meie tänasesse tänase koosoleku protokolli, ma arvan, et meil on vaja täiendavaid vahendeid välispoliitikaks, peame tagama selle, et ühine välispoliitika oleks stabiilne sammas Euroopa Liidus ja selleks on meil vaja uusi vahendeid, uusi instrumente ning äh, Euroopa Liidu poolt peab olema tagatud ka vahendite kasutamisele üle järelevalve. välisinstrumentide töörühm, mida äh, arvamuse koostaja juhib, äh, ei oma kontrollimandaati instrumentide kasutamise üle praegusel ajahetkel, samas on vaja veel suuremat paindlikkust, et saaks kasutada rohkem vahendeid, kui selle järele peaks vajadus tekkima. mis puudutab erinevaid fonde, siis ähm, rahufond äh, kümme koma viis miljardit eurot, äh, mis ei kuulu üldeelarvesse, see on Mogherini loodud fond, äh, mida nüüd kasutatakse julgeoleku ja kaitsega seotud eesmärkidel kui asjad on sellised, siis ei peaks selle asja nimi tegelikult olema rahufond, vaid seda tuleks kutsuda kas julgeoleku või kaitsefondiks või millekski sarnaseks. oluline on see, et parlament teostab ka fondide üle suuremat järelevalvet, nii nagu kogu ülejäänud eelarve üle, Euroopa Liidu eelarve üle. esimees, kas keegi soovib veel sõna? proua Lösing, palun. palun. war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ähm äh, proua Šaket ei ole täna siin kohal. ja ma ei tahtnud tegelikult äh, avalikult siin täna kõneleda, aga, aga kuna aga tahaksin siiski tänada teda tehtud töö eest ja selle arvamuse eest, mida me üsna suures osas saame toetada. iseäranis see, mida on öeldud punkti kaks kohta, äh, naabruspoliitika instrumendi kohta ja ka punkt neli väärib meie toetust, aga kavatseme omalt poolt esitada mõningad muudatusettepanekud millega juhitakse tähelepanu parlamendi möödapääsmatule kontrolliõigusele. ja veel üks asjaolu, me arvame, et ei ole mõistlik, et Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse äh, sõjalise, sõjaväe ülesehitamiseks. kas keegi soovib veel sõna? ei? siis sellisel juhul saab sõna härra Äh, Felix Fernandes Shaw'le. palun. suur tänu, härra esimees, tahaksin äh, täna teid tänada selle eest, et me tulime täna parlamendi ustest sisse, ilma et keegi oleks meid kuskil kontrollinud. suur tänu sellise kohtlemise eest äh, ja parlamendi töötajad saavad samamoodi nüüd siseneda komisjoni majadesse, komisjoni hoonetesse, see muudab kõigi meie elu palju kergemaks proua Šake arvamus. kõigepealt äh, tahaksin äh, tänada teda asjakohase väga äh, kontsentreeritud arvamuse eest ja meie tahaksime omalt poolt teid aidata, meie tahaksime, et teie teete oma tööd. kui finantsraamistiku arutelud saavad hoo sisse, siis välistegevuse vahenditele on surve suur, meil on vaja ambitsioonika tegevuskava elluviimiseks ka piisavaid vahendeid ja see on selge, et teie ülesanne on siin tähtis. ja siis veel Euroopa Arengufond, kõik kulud, mis on mõeldud Sahara aluse Aafrika jaoks, Kariibi mere piirkonna jaoks ja Vaikse ookeani jaoks, need iseenesest juba tegelikult see asjaolu toob Euroopa Parlamendi rolli tähtsamale kohale ja hiljuti on võetud meetmeid ka nõukogus, mida ei oleks saanud ilma parlamendita äh, võtta. nii et äh, struktuur on oluline ja olen teie avaldusega täielikult nõus. tegevuse struktuur ja juhtimisstruktuur peab poliitilisele tegevusele kaasa aitama, parlamendi järelevalve ning poliitiline Äh, järelevalve äh, komisjoni tegevuse otsuste üle on olulised ning äh, meie omalt poolt erinevate peadirektoraatide poolt komisjonist, peadirektoraat Defco ja NER ja teised, tahaksime öelda, et meie omalt poolt, me tahaksime naabruspoliitikale kaasa aidata inimõiguste ja teistes valdkondades ning me püüame paindlikkust suurendada, kasutades ühte instrumenti. ettepanekuga on tugevdatud ka hindamis- ja seireraamistikku, mitte ainult prognoositavust, vaid ka paindlikkust ja me püüame arvesse võtma oma eesmärki ning meie koostöövaldkondi ning äh, proua Šake on väga hästi kajastanud äh, sellesuunalist tegevust. ma ei hakka siin teistel te, teisi teemasid kommenteerima, mis ei kuulu minu pädevusse. suur tänu, härra Fernandes Show Delco peadirektoraadist. kas Filiberto Seriani Sebregondi on kohal? palun, välisteenistuse nimel suur tänu, härra esimees. jah, tahaksin ka omalt poolt äh, komisjoni kolleegi sõnavõtule paar sõna lisada. tervitame teie komisjoni arvamuse projekti ning kommenteeriksin punkti number kolm, mis käsitleb naabruspoliitika instrumenti eesmärkide ja demokraatia inimõiguste instrumendi eesmärkide alalhoidmist, me leiame, et komisjoni ettepanekus tegelikult ongi just nimelt kajastatud sedasama soovi naabruspoliitika jaoks ette nähtud vahendid inimõiguste ning demokraatia poliitika jaoks ette nähtud vahendid on kaitstud selle, selle instrumendi kaudu ja nad on kasvanud kahekümne nelja protsendi ja viieteist protsendi võrra ning äh, arvesse on võetud äh, erinevaid asjaolusid, äh, mis tulid välja praeguste instrumentide kasutamise puhul ning demokraatia ja inimõiguste instrumendi puhul on arvesse võetud ka vajadust, et mõnikord tuleb tegutseda ilma valitsuse nõusolekuta ning on, meil on vaja ka rahastada registreerimata äh, üksusi, äh, nagu näiteks inimõiguste kaitsjate puhul võib ette tulla. siis veel instrumentide juhtimine ning äh, austatud proua Šake üleskutse, et tuleb luua võimalused äh, kontrolliks Euroopa Parlamendile. me leiame, et selle ülemaailmse instrumendiga on võimalik saavutada suurem dialoog, parem dialoog Euroopa Parlamendi ning komisjoni vahel äh, ning äh, me võime kasutada siis äh, ka uusi võimalusi selle dialoogi edendamiseks. kui tunnete muret selle pärast, et naabruskoostöö ja koostööinstrumendi vahendid kantakse ümber äh, instrumendi enda eesmärgidelt teiste eesmärkide täitmiseks ähm, seoses rändega näiteks, me võime, võin sellega seoses öelda, et et rändeks on ette nähtud vahendid äh, siis, kui tegemist on äh, üldise partnerlusega ja algatustega, mis on seotud säästliku arengu ja muuga. meil on teisi instrumenti rände rahastamiseks, meil on rände rahastamisvahend ja nii edasi ja nii edasi ja meil on ka välissektori ettepanek luua uus Euroopa rahu rahastamisvahend, rahufond ning sellega seoses tulen austatud parlamendiliikme Partseeri kommentaari juurde. Aafrika ja teiste partnerite võimekuse suurendamine rahu edendamisel omaenda piirkonnas on ju tegelikult moodus, kuidas rahu edendada ja samas me siis, äh, me, me toetame neid partnereid, et arendada edasi nende võimekust julgeolekut tagada, nii et äh, tegemist ei ole siiski mitte ainult äh, julgeolekupoliitikaga ja julgeoleku toetamisega ranges mõttes, vaid ka rahu edendamisega. suur tänu, härra Sebrekondi. kas keegi soovib veel sõna? paistab, et ei muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes september kell üksteist hommikul, üks päev, üks päev hiljem kui esialgu plaanitud. ahvetis toimub tõenäoliselt hääletamine kas kaheksandal või üheksandal oktoobril, juhtkomisjonis, eelarvekomisjonis toimub hääletamine viiendal novembril ja täiskokku läheb see teema novembri esimesel täiskogu osaistungjärgul. rohkem siis teil kommentaare ei ole. kas äh, proua Patricia Floor on kohal või tulemas? me ei saa paraku, nagu paistab, pihta hakata, sest et proua Patricia Floor ei ole veel kohal, aga ta on juba teel, nii et teeme väikese pausi, kuni ta kohale jõuab see ei võta eriti kaua aega, nii et äh, parem ärge saalist lahkuge